presidendiga kirjutan ma alla makromajandusabile Ukrainaga. ja seda siis pärast seda täiskogu osaistungjärku. ja läheme nüüd tänase istungi päevakorra projekti juurde. kõigepealt on siin soovinud kolleeg Koobet teha avalduse kod-.